kolm kuud, millal parlamendil on õigus äh, öelda sõna sekka, algab homsest, kahekümne seitsmendast äh, oktoobrist äh, kaks tuhat seitseteist, see kolmekuune periood. nüüd jõuame me põhjalike arupärimiste juurde, mis on vastavalt kodukorrale reeglil sada kolmkümmend B alusel tehtav arupärimine ning täna räägime siin